colleagues. kallid kolleegid, kas me saame alustada oma koosolekuga? alustame päevakorra vastuvõtmisest. kas me võime lugeda päevakorra heakskiidetuks? aitäh. samuti peame heaks kiitma kaheteistkümnenda märtsi protokolli. kellelgi märkusi ei ole, aitäh Lähme siis kohe arutelu juurde. räägime muudatusettepanekutest Ulmani ja Fernandese raporti kohta. see on väga oluline arutelu. meil on tuhat kolmsada üheksakümmend kuus muudatusettepanekut, mis on muidugi väga suur arv, kuid kuivõrd olulise teemaga on tegemist, siis oli see täiesti oodatav. ja minu märkus, need muudatusettepanekud on väga erinevad ilmselgelt, kuid ma näen siiski teatud ühtsust selle komisjoni liikmete ja parlamendi liikmete puhul, me tahame plaani, mis oleks tõhus, mis tagaks investeeringutele tõhusa lisanduvuse ja mis oleks demokraatlik. nii et meil on hea alus oma tööga jätkamiseks. muidugi hääletuse ettevalmistamiseks on meil vähem kui kuu aega ja artikkel viiskümmend neli, mille me saime, on väljakutseks kuid ma olen kindel, et raportöör, tuginedes tänasele arutelule, saab teha hea teksti, mille põhjal hakkame pidama läbirääkimisi nõukoguga. Jean, kas sa tahad midagi lisada? aitäh, tahtsin lihtsalt kiita selle raporti kvaliteeti, mis on kõikide raportööride sulest, tahan ka kiita kõikide kiiret Äh, reaktsioonivõimet, meil on tuhat kolmsada üheksakümmend kuus muudatusettepanekut, kõik mobiliseerisid oma jõud ja püüame leida kompromisse selleks, et luua võimalikult kiiresti kvaliteetset teksti, mis vastaks meie ootustele ja mis annaks Euroopale investeeringud ja dünaamika ning panustaks töökohtade loomisse Roberta, annan sulle juhtimise tagasi üle. aitäh. alustame raportöörid. palun, Hannes Fernandes. president, queria cumprimentar os senhores presidentes. aitäh. ma tahaksin tänada oma kaasraportööri härra Pullmanit ja tänada teda tehtud töö eest. tänan ka kõiki variraportööre. me, meil oli tegelikult kaks tuhat seitsesada muudatusettepanekut ja seega olid kõik parlamendiliikmed aktiivselt kaasatud sellesse teemasse. tahtsin öelda ka, et see teema on väga oluline. see fond on väga oluline Euroopa investeeringute jaoks selleks, et vähendada bürokraatiat ja taaskäivitada siseturgu ja ka toetuse pärast VKE-dele. see fond lubab seega suurendada tööhõivet, majanduskasvu ja see aitab kaasa kõikidele nendele eesmärkidele, mida parlament on korduvalt rõhutanud. meil on erinevate struktuurifondide abi liikmesriikides, keskpank on olulist rolli mänginud ja seega on mul väga hea meel, et need muudatusettepanekud on lähtunud ühtsest visioonist. seega ma arvan, et see fond on juunikuuks valmis ja meil on väga palju võimalusi, hoolimata sellest, et aega ei ole kuigi palju, seda teemat veel arutada. hoolimata sellest, et äh, ajakava on väga tihe ja me tahame, et probleemid lahendataks, arvan, et siiski saame sellega hakkama. kõik muudatusettepanekud lähtuvad ühtsest liinist, meil on siiski mõned kompromissettepanekud määruse suhtes. määrus siin on tehtud palju ettepanekuid rahastamise kohta, eriti selleks, et vähendada mõju programmile Horisont kaks tuhat kakskümmend. Saksa keelde kahjuks tõlget ei tulnud. Eh, ikka juhtub tõesti, loodan, et tehnilised probleemid lahendatakse. Também. Väga hea mis puudutab rahastamist, siis on ka siin ühtne visioon, soovime kõik vähendada mõju programmile Horisont kaks tuhat kakskümmend ja Euroopa ühendamise rahastusele. meie oma ettepanekus soovime teha niimoodi, et oleks olemas paindlikkus selleks, et luua tagatisfondi, kuid me tahame samas tagatisfondi, mis oleks muutmatu ja tingimusteta keegi ei sea kahtluse alla kõiki neid fonde, mis on ette nähtud tagatise andmiseks. ma saan rääkida ka prantsuse keeles, ütleb kõneleja. Voltu, voltu a, a insistir, ka uma linha comum no financiamento. tahtsin öelda, et meil on ühtne suunitlus rahastamise osas vähendada mõju programmile Horisont kaks tuhat kakskümmend ja Euroopa ühendamise rahastule. meil on seega ühte suund ja me tahame paindlikkust, kuid me ei saa usaldusväärsest, väärsust seada kahtluse alla. mitte keegi ei ole seadnud kahtluse alla neid kuuteist miljardit, mis on ette nähtud tagatiseks, see peab olema pöördumatu ja muutumatu ja seda ei tohi mingil tingimusel vähendada. But you should please not talk. Now it begins. bon, mais je n'ai pas conclu. ma ei ole veel kokku võtnud. Essaye de no no no no no no no no no no no no no. jah Also, äh, äh, also die Übersetzung ist miserabel, wird ständig unter. Äh, tõlkega on mingi probleem, selle peale katkestatakse see, äh, see ei ole sõjaväe, kui kabiin meid kritiseerib, et meie ei peaks siin lobisema, siis ma arvan, et nad ei ole õiged inimesed seda tööd tegema. Sorry, I am not in the condition to judge the quality of the German translation. ma kuulsin, et tõlge oli olemas, ma ei hakka siin kvaliteeti kritiseerima, kui te lasete tõlkidel rahulikult oma tööd teha, siis ma arvan, et kõik läheb hästi. jätkan portugali keeles ja püüan defineerida oma sõnumeid siis portugali keeles me tahame, et tegemist oleks usaldusväärse plaaniga, see on möödapääsmatu edu saavutamiseks. sellepärast ütlesime, et tagatisfond peab olema muutumatu ja pöördumatu. keegi ei sea tagatisfondi kahtluse alla. peale selle tahame vähendada mõju programmile Horisont kaks tuhat kakskümmend ja Euroopa ühendamise rahastule, nii et kõik need ettepanekud, mida me tegime, mis puudutavad fondi ja plaani, jätkavad meie endist liini. me ei saa muidugi välistada tugevaid kompromisse komisjoni ja nõukoguga selles mõttes, et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta läbivaatamine tooks endaga kaasa kompromisse, meie tahame tugevaid kompromisse selleks, et programm ja see liin, millest me lähtume fondi loomisel, saaks ka jätkuda pärast kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta läbivaatamist. vahehindamine peab lubama kasutatud Äh, suundadel jätkuda Tagatisfondi osas. siin on veel üks soovitus, mis puudutab fondi. esimestel aastatel ei ole ette nähtud kaotusi, see tähendab, et see tähendab, et äh, kaheksa miljardi ulatuses tuleb saada seda fondi hõlmata ka mitmeaastasesse finantsraamistikku selleks, et tulevastel aastatel oleks võimalik rahastamist jätkata. tegemist on hea ettepanekuga, et saavutada soovitud eesmärke. me ei taha vähendada Horisont kaks tuhat kakskümmend iga ka Euroopa ühendamise rahastut. mis puutub teistesse küsimustesse, eriti küsimus ähm, fondi juhtimise kohta, projektide valimise kohta, juhtorgani kohta. ma arvan, et me oleme teinud selliseid ettepanekuid, et oleks olemas sõltumatus ja ei oleks poliitilist sekkumust, sekkumist. me oleme teinud muudatusettepanekuid niimoodi, et juhtorganit ei politiseeritaks. siin on palju muudatusettepanekuid, mis puudutab äh, delegeeritud õigusakte, me peame siin veel kaaluma seda teemat. delegeeritud õigusaktid ei tohiks tuua endaga kaasa suurt arutelu iga kord, vaid see peab tagama fondi usaldusväärsuse. me peame mõtlema siin ka projektide valiku üle, mis kindlasti ei ole väga raske, see peab olema lihtne valik. kui me seame liiga palju kriteeriume projektide valimiseks, neil peab olema lisandväärtus kvaliteedi ja töökohtade loomise osas, kuid pärast kahjuks valime ikkagi projekte, mis ei ole väga head, siin on see lisanduvuse kriteerium tegemist peab olema jätkusuutlike projektidega nii majanduslikust kui tehnilisest aspektist. ma arvan, et oleme õigel teel siin. meil on fond, mis on usaldusväärne, tekst valmib juunikuuks ja seega on meil vaja ka mitmeaastast finantsraamistikku läbi vaadata. aitäh kõigile, kes tegid oma tööd tänan eriti kolleeg Pullmanit, kes tegi väga suure töö ära, aitäh! ja nüüd saab sõna Udo Pullman, palun. lugupeetud esimees, kes juhib meie komisjonide ühiskoosolekut. lugupeetud kolleegid, Jose Manuelil on õigus, ka selles osas, mis puudutab, et muudatusettepanek oli, oli tegelikult äh, üle kahe tuhande, sest et äh, et tuleks ikkagi kõik äh, arvesse võtta, kui me räägime, kui te ütlete, et meil on ainult tuhat muudatusettepanekut, siis ka see näitab, et huvi on väga suur, suur tänu kolleegidele suure panuse eest. asi on tõesti seda väärt, see on panus demokraatlikku kultuuri, meie poliitilise tahte Äh, kujundamise jaoks on see väga oluline. ja sellepärast on surve ka nii suur. surve on loomulikult äh, väga suur, et meie töö oleks tõesti kvaliteetne ja et teiselt poolt me peaksime kinni ka neist tähtaegadest, millest Jose Manuel rääkis. sellepärast ütleksin kõigepealt äh, eelmärkusena, et kuidas me saaksime selle äh, eesmärgi saavutada, teha tõeliselt äh, tõhusat tööd. me saame seda siis teha, kui me säilitame kompromissivaimu oma poliitilises töös ja me näeme seda ka, et see toimib komisjonide üleselt, fraktsioonide üleselt ja suur tänu selle eest, asi on tõesti seda väärt. me teame, kui suur töökoormus kõigil on, nii juhtorganid kui ka kõik teised kolleegid, kes tegutsevad, aga ka kõik need kulisside taga tegutsejad eh, ja kes meid abitse, abistavad. Need on siis kirjalikud eh, tõlgid, samuti suulised tõlgid, kes eh, täna meile tõlgiteenust pakuvad, ma tean, et meile kõigile on väga suur surve ja kõneleja tänab kõiki tõlkekabiine tänase töö eest ning ma loodan, et ka kolleeg, kes enne sõna võttis, on sama meelt ja võin ka tema nimel seda öelda. nüüd aga asja juurde. vaataksime läbi argumendid punkt punktilt. üks oluline teema, valdkond, millest peame rääkima, on see, kuidas läbirääkimised, kuidas kokkulepped komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga vahel täpselt äh, toimuvad. vaadates läbi kolleegide muudatusettepanekuid, äh, tundub mulle, et need äh, jooned, mille andis ette raportöör, leiavad üldiselt toetust, siin oli väikesi erimeelsusi, võib-olla mõned kolleegid äh, on ambitsioonikamad, äh, leiavad, et äh, EFSil peaks olema oma juriidiline vorm. minu meelest see väärib kaalumist, sest mõeldes tulevikule on siin võimalik paljugi võita ma ei tea, kas äh, niivõrd lühikese aja jooksul on seda võimalik saavutada, aga põhimõtteliselt äh, võiksime variraportööride ringis äh, seda arutelu pidada küll. ma arvan, et see on oluline ettepanek. selle tõi sisse Rahvapartei fraktsioon, sellel on ka üsna tugev toetus, et võiks luua ka mm, nõuandva nõukogu, milles osaleksid kõik seotud pangad ja vahendajad, kes tegelevad nende Euroopa tagatistega, et ka need inimesed, kes praktilises töös mängivad väga suurt rolli, oleksid kaasatud. ja minu meelest on sellele ettepanekule suur toetus. järgmine teema on küsimus, kuidas tagada, et fondi tuleb piisavas mahus rahalisi vahendeid kolleegid minu meelest täiesti õigustatult on väljendanud kahetsust, et siiamaani ei ole liikmesriigid olnud valmis või ei ole olnud võimelised üleüldiselt fondi investeerima. ka mul on kahju selle üle. ja minu poolest võiks siin raportis küll üles kutsuda olukorra muutmisele, kuid ma arvan, et need liikmesriigid, kes on juba lubanud rahalisi vahendeid panustada, mm, kes on erinevate platvormide äh, kaudu osalemas, äh, neid äh, peaksime ka tunnustama ja ma arvan, et et kogu EFSI struktuur ja teiselt poolt siis riiklikud ja piirkondlikud panustajad tuleks ära mainida. ja ma näen ka siin suurt üksmeelt kui vaadata erinevaid muudatusettepanekuid, liberaalid minu meelest täiesti õigustatult viitavad sellele, Ramon tõi selle välja, et me ei tohiks unustada piirkondi. et äh, piirkonnad mängivad äh, väga suurt rolli. kui me tahame leida sobiliku lahenduse VKE-de toetamisele, või selle, et vähendada struktuurseid defitsiite. mina saan äh, seda täielikult toetada ja äh, loodan, et me leiame ka laiapõhjalise toetuse. ja see viib mind küsimuse juurde. kuidas näeb selle uue esitise arhitektuur välja? kuidas see juhtorgani investeeringute komitee struktuur täpselt välja peaks nägema? siin on erinevaid äh, arusaami erinevatel kolleegidel, kuidas seda edasi arendada, meil on ettepanekuid Rahvaparteilt, Sotsiaaldemokraadilt, ka Rohelistelt, kuue fraktsioonilt. et äh, juhtorganit tuleks tugevdada, samas EFTD muudatusettepanekuid mõistan ma niimoodi ja ka ECR-i kolleegid et juhtorganit äh, ei tohiks üldse olla selle organisatsiooni ülesehitude, ehituses, äh, sest et see ei ole vajalik. nii et peame ka selle üle arutama, sest et äh, mõlemat korraga ei saa ju teha, juhtorganit tugevdada ja samas teda üldse sellest struktuurist välja võtta, nii et me peame selle teema üle arutama. mina arvan, et juht organist loobuda me ei saa, sellepärast et siin kogunevad äh, ju ka osanikud, need, kes selle poliitilise vastutuse, mille meie neile äh, üle anname, peavad teostama, nimelt äh, siis Euroopa Investeerimispanga esindajad. veel üks oluline küsimus on kuidas see fond peaks edasi arenema, kes võib sellesse investeerida, kellel on lõppude lõpuks ka võimalus ja õigus kaasa rääkida investeerimisotsuste, investeerimisprofiilide puhul. paljud kolleegid on väljendanud muret, et erakapitali juurdevooluga, eriti kui see erakapital pärineb väljastpoolt Euroopa Liitu võib juhtuda see, et äh, fondi iseloom muutub. siin on meil jällegi häid ettepanekuid Rahvapartei fraktsioonist, mis soovitavad äh, eristada nende vahel, kes äh, ütlevad, et meie anname raha, aga te ei saa sellega veel või nad ei saa sellega veel mõjutada fondi juhtimist nii et ähm, ka selline muudatus tuleks siia teksti viia. investeeringute komitee, siin on samuti erinevaid arusaami, kes peaks olema selle osalised, ähm, mõned kolleegid on toonud välja, et see peab tingimata olema sõltumatu, proua Kressle muudatusettepanek toob välja siis ähm, avalikkuse huvi, meil on ka vaja aruandlust, ka see on minu meelest täiesti õigustatud, et äh, tuleb aru anda selle üle, kuidas fond tegutseb, Roheliste ja Rahvapartei kolleegid, ka sotsiaaldemokraadid viitavad sellele, et ähm, siin peavad olema esindatud äh, erinevad valdkonnad erinevate valdkondade eksperdid, ka see on minu meelest mõistlik ettepanek. TASi tegevdirektor ja tema asetäitja, kuidas neid ametisse nimetada, ka siin on erinevaid äh, ettekujutusi, kuid äh, üleüldiselt on suunitlus selline, et äh, Euroopa Parlamendi tuleb alati kaasata, ei tohi lihtsalt parlamendist mööda minna, kui me räägime äh, Ähm, investeerimissuunistest, juhistest või personali äh, ametisse nimetamisest. aga kuidas see kõik tehniliselt peaks äh, toimima, ka mis puudutab omavahendeid äh, või vahendeid Euroopa Liidu eelarvest, on kõik veel lahtine. siis tõusetub veel küsimus, kuidas me tulevikus kavatseme fondi hallata, kas see peaks lihtsalt loomulikul teel oma lõpu leidma või peaks olema võimalik seda sobilikul ajahetkel edasi arendada. ka siin on erinevaid arvamusi, kuid üksmeel valitseb selles osas, et pärast kolme aastat tuleks läbi viia hindamine ja keegi ei tohiks öelda või keegi ei tohiks otsustada, et fond suletakse, kui selle töö on hea. nii et äh, ka siin me peame leidma võimaluse, kuidas vajaduse selle tööd jätkata, aitäh. suur tänu raportöörile selle ettekande eest ja nüüd saavad sõna variraportöörid, kõigepealt palun Karas. lugupeetud juhatajad ma arvan, et ei ole vajalik, et iga variraportöör kordaks üle selle, mis juba öeldud on. oluline on see, et me jätkaksime arutelu selle üle, millistes valdkondades on vaja veel parandusi teha ja kus me oleme juba üksmeelel. ma toetan mõlemaid raportööre, seda, mida nad ütlesid minu meelest on loodud väga hea lähtealus, aga minu poolt siiski mõned märkused. kõigepealt, ma loen paljudest äh, ajalehtedest, et muudatusettepanekute arv leiab avalikkuses sellise tõlgenduse, nagu parlament tahaks blokeerida tagatisfondi. ja selle juurutamist äh, takistada. ma tahan öelda, et vaadates muudatusettepanekuid, äh, tunnen ma kindlust, et valdav enamus äh, siin kojas seda fondi soovib ja soovib ka ajakavast kinni pidada. ning me tegeleme lihtsalt parandustega kolmel põhilises küsimuses, esiteks, kust raha tuleb, teiseks juhtimise küsimused ja kolmandaks tegevusvõimaluste valdkond ja tegemist ei oleks lihtsalt Euroopa Investeerimispanga tagatisfondiga, vaid et see oleks tõesti Euroopa Investeeringute Fond, mis rahastab tuleviku projekte, et me saaksime edendada majanduskasvu, luua töökohti ja et me saaksime maailma areenil ähm, tõeliseks äh, investeeringute äh, tegijaks. kuid ma tahan ka öelda, et need muudatusettepanekud, äh, mis ohustavad fondi üleüldiselt ja selle eesmärke, neid me pooldada ei saa. edasi. minu fraktsioon hindab muudatusettepanekuid kahe põhimõtte esiteks, kas on tagatud, et see raha on äh, tingimusteta ja ilma tagasivõtmisvõimaluseta fondi investeeritud, kas jah või ei. kui see põhimõte, et mingeid tingimusi ei esitata ja seda raha tagasi võtta ei saa, äh, siis ei ole olemas investeering, investeerimiskindlust ja see takistab erainvestorite kaasamist, mis on väga vajalik see tagatisfond ja fondi eesmärgid eeldavad era, erainvestorite kaasamist. teine oluline põhimõte on, et otsused langetataks sõltumatult. siin ei tohi olla mingisugust poliitilist lehmakauplemist, sest et vastasel juhul äh, erainvesteeringud ja eraprojektid ei osale. siin ei ole mingisugust vastuolu. sõltumatud otsused ja samas parlamendi kaasamine on täiesti võimalik. raportöör ei tee ettepanekut sekkuda projektide rahastamisse, vaid me tahame tagada juhtimise sõltumatus. juhtimise struktuur ja delegeeritud õigusaktid ei ole vastuolus otsuste sõltumatusega. ja sellega jõuangi järgmise küsimuse juurde. nimelt juhtimine. tugipangad ja tööstusplatvormid, ähm, ettevõtte platvormid, eelarve. esimene analüüs, äh, mille viis läbi kolleeg Pullmann, aitab meil jõuda äh, ühistele kompromissidele, mis puudutab meie eesmärke, nii et ma loodan, et me saame seda arutelu jätkata ja loodan meeldivale koostööle Thank you. suur tänu. ja nüüd äh, sotsiaaldemokraatide variraportöör, palun. Gracias, presidente. Es verdad que no vamos a repetir. suur tänu ja ma ei hakka üle kordama seda, mida raportöörid juba öelnud on, me oleme seda teemat korduvalt käsitlenud, me jagame mitmeid seisukohti selles osas, aga võib-olla saaksime ka väljaspoole äh, sõnumi edastada, nii nagu kolleeg Karras ütles. kas on küsimus selles, et parlament tahab blokeerida seda fondi, ei soovi edasi liikuda, veab jalgu järel, ma arvan, et äh, tegelikult mitmed muudatusettepanekud näitavad hoopis vastupidist, et parlamendis on väga suur huvi, soovitakse edasi liikuda ning see on täiesti äh, oluline parlamendi jaoks ja samamoodi ka erinevatele komisjonidele, need muudatusettepanekud näitavad, kui suur huvi on selle valdkonna vastu, aga nüüd see tingimuste teema, mis, millised on need tagajärjed Euroopa Liidu eelarvele? just sel eesmärgil olemegi teinud need olulised muudatusettepanekud, mille eesmärgiks on luua tagatised ka eelarve suhtes ning eelarve arendamise suhtes tulevikku silmas pidades. ehk siis, et see rakendamine oleks ka tõhus. Need muudatusettepanekud, mida me oleme teinud sotsiaaldemokraatide ja sotsialistide nimel, loomulikult on tehtud selleks, et tõepoolest EFSI oleks piisavalt tagatud, et tegemist oleks tõhusa tagatisfondiga. me leiame, et see kõik peab tööle hakkama ning igal juhul on see suureks abiks ka Euroopa Liidule. nüüd need kuluread kõigepealt, meie arvates ei ole vajalik otsustada juba ennetavalt, kust see raha tagatisfondi tuleb. meie arvates on palju loogilisem, et me töötame aasta-aastalt, kasutame seda eelarveteavet, mis meil on aastate lõikes, selleks, et täpsustada rahaallikad, ehk siis me ei pane seda juba ennetavalt paika ning loomulikult eh, mõju eelarvele peab olema minimaalne miks see on parem töötamisviis, vaadake lihtsalt aastat kaks tuhat viisteist, sest eh, praegu IT-programm ei vaja enam seda neljasada kahekümmet miljonit ning seda raha saab nüüd kasutada tagatisfondi jaoks. kui me oleks seda kõike pidanud otsustama neli kuud tagasi, poleks seda raha olemas olnud ja iga aasta on olukord samasugune, meil on mingi raha, mis jääb kasutamata ning seda saab siis suunata konkreetsesse tagatisfondi ja meie arvates selline oleks loogiline just lähtuda aastate lõikes. ja teine teema meie jaoks on oluline see, et ei ole vaja koheselt seda kaheksa miljardi tagatispuhvrit eh, ette näha, loomulikult mingid tagatised ja säästud peavad olema, aga me leiame, et kaheksa miljardit on liiga suur summa. nüüd, kui me räägime likviidsusest, siis need kuusteist miljardit on juba või kuuskümmend miljardit on juba olemas, see on igal juhul olemas, sõltumata muudest summadest. ning Euroopa Liidu eelarve näeb ette lisatagatised Euroopa Investeerimispangast ning ka tagatised on protsendina eelarvest äh, ette nähtud. meil on ka stabiilsusmehhanismid selle jaoks, mis muutab kuutekümmet miljardit. see on null eurot blokeeritud, sellepärast et see raha on ainult olemas teatud tagatistena ning äh, me leiame, et äh, me näeks ette lisavõimaluse eelarvele ning ei ole vaja, et see äh, puhver oleks blokeeritud. Need olid meie põhisõnumid, mida me soovisime täna sotsiaaldemokraatide nimel edastada. aitäh, kolleeg Nunes, palun you, Mr Chairman and as suur tänu, nii nagu mõned kolleegid juba ütlesid, ei ole mõtet üle korrata seda, mida me juba varasemalt ütlesime. eelmisel kohtumisel paar päeva tagasi võtsin ka sel teemal sõna, mul on kolm märkust. et kõik saaksid õigesti aru, milline on ECR-i seisukoht. esiteks, me räägime ajutistest fondidest, ehk siis me soovime seda ka tekstis täpsustada, meil on selle kohta ka muudatusettepanekud, teiseks, nagu juba kolleegid on öelnud, me peaksime olema teadlikud sellest, et EFSit äh, ei saa kasutada poliitilisteks eesmärkideks, aga kui ma vaatan neid muudatusettepanekuid, mida head kolleegid on teinud, siis äh, seal on palju eeliseid meie jaoks see mittepolitiseerimine tähendab ka riigiabi kontrolli, see teeb meile muret, teisalt ka see juhtimine, me tahame keelustada küll juhtorgani, aga me tahame keskenduda sellele, et investeeringute komisjonis oleks sõltumatud eksperdid ning äh, mitmed kolleegid on teinud äh, sarnaseid muudatusettepanekuid, kui ma vaatan kaheksa kolm neli Cora von Hibbenheiser, siis on juttu seal sõltumatust komisjonis. kaheksa, kolm, kaheksa, sõltumatu valik on seal ära toodud programmide puhul, ehk siis mitmetes fraktsioonides liigutakse ja mõeldakse samas suunas. aja, ajutine programm, ei mingit politiseerimist ja põhi oluline on see, et me soovime majanduslikku lisandväärtust anda, ehk siis kui on vaja erainvestoreid ja nende investeeringuid, siis tuleb tagada, et see oleks ka neile huvipakkuv, aga, ja selles vallas ma näen ka teiste fraktsioonide ettepanekuid, näiteks Rahvaparteist, kes räägivad kommertslikult edukatest äh, projektidest, äh, majanduslikult äh, mõttekatest edukatest projektidest ja ka sotsiaaldemokraadid on rääkinud elujõulistest projektidest ja siin on vaja ka EFSI tagatisi erainvesteeringutele, ehk siis põhiteemade osas, nii nagu härra Pullmann ka juba mainis, oleme väga kompromissi valmid, aga peab olema selge see, et meie jaoks äh, mittepolitiseerimine on põhiline ning selle juurde me ka jääme ja kokkuvõtteks ütleksin, et äh, iga kord tuleb äh, üle korrata sel teemal kõneledes, et EFSI ei ole tõukereformide alternatiiv ning, või struktuurireformide alternatiiv ning äh, seda ma olen ka korduvalt iga kord rõhutanud, aitäh. Thank you, Miss Runas. Indeed my. aitäh, kolleeg äh, Runas. jah, ma olen rääkinud ka sellest lisandväärtudest. see ei ole küll täpselt sama asi, aga hea, et me mõtleme samas suunas. ja nüüd kolleeg Ashford, palun uh,. Chairman, thank you very much. suur tänu. paar märkust alustuseks minu poolt, kui lubate. ma arvan, et see on väga ambitsioonikas ja loominguline programm ja kui ühtegi eurot välja ei maksta, siis juba praegu on komisjoni ja investeerimispanga avaldused olnud väga julgustavad ning põhimõtteliselt me laiemas mõttes komisjoni toetame. nagu kolleegid on juba öelnud, siis see EFSI kava ei tohi mm, mitmeaastast finantsraamistikku kuidagi nõrgestada ning kui me soovime rahastamist suurendada, kui me räägime finants raamistikust, aga loomulikult üksikasjades tuleb veel kokku leppida ja ma tahaksin ka öelda, et kui me soovime elavdada Euroopa Liidu majandust, siis see on justkui kolme jalaga taburet, et äh, meil on vaja siin töökohti luua, kvantitatiivne lähenemine on siin äärmiselt oluline, aga kui liikmesriigid oma kohustusi ei täida, majandusreforme riikides läbi ei vii, siis see kuhugi ei jõua. Need muudatusettepanekud täpsustavad mitmeid aspekte ning oluline on muidugi ka riski silmas pidada ning see tagatiste allikas teeb mulle muret ning mitmed teised kolleegid ja minagi tooksin välja Horisont kaks tuhat kakskümmend. leiame, et muudatusettepanekud on väga kõrge kvaliteediga ning äh, toetan neid, peaksime seda kõike ka siin käsitlema. lisaks äh, võrgustik ning metodoloogia vajab veel täpsustamist ja lõpetuseks ka mina rõhutaksin, et rahade jagamisel või haldusel ei ole parlamentidel otsest rolli ja seda ei tohiks ka politiseerida, aga parlamendil on igati õigus, kuivõrd tegemist on kaasvastutajaga, analüüsida neid tulemusi ning äh, võtta investeerimispank ning komisjon vastutusele, kui me räägime rahade kulutamisest. aitäh, nüüd härra Tremosa Aldest Grazie, president. aitäh. kallid kolleegid, teen lühidalt, sest me oleme kõik oma muudatusettepanekud esitanud. tahtsin meenutada kolme ideed, kõigepealt liberaalidel on soov ja mina Vahemere piirkonnast pärit olevana pean sellest prioriteedist samuti kinni, leiame, et prioriteet peaks olema just suunatud piiriülestele projektidele, kui me räägime Euroopa investeeringute plaanist. ja muidugi peame püüdma läbi nende projektide ligi meelitada erainvesteeringuid. meil peavad olema Euroopa lisandväärtusega projektid. see tähendab, et need projektid peavad suutma luua majanduslikku ja sotsiaalset lisandväärtust läbi majanduskasvu ja tööhõive. ma arvan, et me võime kasutada viimase viie aasta jooksul siin kojas tehtud tööd. tuletan teile meelde, et viimase viie aasta jooksul leppisid parlament, nõukogu ja äh, komisjon omavahel kokku TNT projektis, nii et me oleme siin analüüsinud ja arutanud ja hääletanud Euroopa lisandväärtusega projekte nii energia kui transpordi valdkonnas. tegemist on piiriüleste projektidega, nii et ma arvan, et kui me ei pea meeles seda tööd, mida me oleme teinud viimase viie aasta jooksul, kui me ei sea neid prioriteetsele kohale investeeringute plaanis, siis tekib risk, et mõnes liikmesriigis jätkub sama olukord, kui me investeeringutest räägime. see on minu idee ALDE nimel. ja näiteks, kui ma räägin parlamendisaadikutega Rahvaparteist, siis nemad ütlevad, ei, me ei pea midagi prioriteetseks pidama. see on hea riikides, kus investeerimisprojektid valitakse välja kulutõhususe põhimõttele tuginedes, kuid see on riskiks teiste riikide jaoks, kus asjad ei käi niimoodi. nii et tuletan meelde, et äh, kaks nädalat tagasi esitati investeerimispanga raportit ja meil oli konkreetne ettepanek Hispaania Kastori projekti jaoks, mida ei peetud piisavalt äh, läbipaistvaks, tegemist oli suure ettevõttega, mis võttis raha ja in-, investeeris seda, aga nüüd äh, tuleb see projekt blokeerida Kataloonias toimunud maavärinate tõttu, nii et ma arvan, et me peaksime keskenduma piiriülestele projektidele ja Euroopa lisandväärtusega projektidele, see on meie peamine soov ja ma olen seda mitu korda juba öelnud, kuid ükski teine fraktsioon seda ei ütle. nii et raportöörid on teinud ära hea töö ja ma arvan, et me võime teksti veelgi paremaks vormida ja saame vastata nende inimeste soovidele, kes soovivad rohkem Euroopat, kui on tegemist parema Euroopaga, aitäh! aitäh, nüüd annan juhtimise üle oma sõbrale Jean Artuile. aitäh. härra Torvaldsi siin vist ei ole. proua Merje Ada, palun. aitäh paar märkust kuue poolt. tahaksin tänada raportööre, ma arvan, et nad on ära teinud suurepärase töö ja kindlasti on neil ees veel suur töö. ja nagu teisedki kõnelejad, ei hakka kordama kõike üle. muidugi olen mures mõju pärast, millest räägiti eelarvekomisjonis ja mis puutub EKE-desse ja kooperatiividesse ja sotsiaalsetesse ettevõtetesse, siis sotsiaalsed ettevõtted, kooperatiivid ja VKE-d võivad jääda tahaplaanile. nii et ma arvan, et me peame väga hoolikalt pöörama tähelepanu sellele, et investeeringud lähevad ka nendele ettevõtetele, kes neid vajavad teadusuuringud ja innovatsioon, me oleme näinud, et teadusuuringud ja innovatsioon on majanduse taastumisele oluliseks jõuks ja meil on selleks Horisont kaks tuhat kakskümmend, mida tuleb samuti silmas pidada, kui me EFSit rakendama hakkame. meil peavad olema arukad investeeringud, vastutus ja läbipaistvus ja me peame toetama kõiki investeeringuid, meil peab olema ligipääs ja meil on vaja ka võrdsust. Need regioonid, keda ei ole kaasatud veel, tuleks kaasata selleks, et erinevused ei oleks nii suured kui praegu. ma arvan, et kõik muudatusettepanekud, mis toetavad sotsiaalse progressi puudujääkide tasakaalustamist, neid tuleb toetada, aitäh teile! Merci. Da. Monsieur de Messi, je crois, est absent. härra de Messit ei ole. härra Gut-, samuti härra Valli. Monsieur de Messi n'est pas présent, si. La parole est. nüüd saab sõna härra Maragall Ah, monsieur Lambert se représente. Monsieur... Ben, on est deux, hein, donc. Euh, meid on kaks. Ähm, eelarvest ja majanduskomisjonist härra Guti asendate siis, selge. aitäh, räägin inglise keelt. ma ei hakka üle kordama seda, et oleme nõus sellega, et meil on vaja investeeringuid Euroopas ja härra Luunes rääkis struktuurireformidest, mida läbi investeeringute läbi viia. võib-olla me ei ole nõus sellega, milliseid struktuurireforme meil vaja on, kuid meil on vaja investeeringuid selleks, et võimaldada struktuurireforme Euroopas. nii et äh, need on omavahel seotud. rääkisime ka mehhanismidest selle plaani puhul. loomulikult on väljavaated optimistlikud ja me leiame, et üldine programm on liiga väike, kuid keskendun ainult mõnele olulisemale muudatusettepanekule. ma arvan, et me peaksime suunama investeeringud mitte poliitiliselt, vaid võtma arvesse tõelist majanduslikku lisandväärtust. selles mõttes tahaksime meie juhtida investeeringuid Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiliste eesmärkide poole, selle majandusliku, ühiskondliku ja keskkonna mõju tõttu. nii et me peaksime sellest kinni pidama. peaksime samuti suunama investeeringuid sinna, kus see on majanduslikult kõige mõistlikum tootmis- lõhe tõttu. me peaksime juhtida teie tähelepanu seega muudatusettepanekule seitsesada nelikümmend. me arvame, et VKE-de osas need ettevõtted, kellel on juba ligipääs kapitalile ja turgudele ei vaja nii suurt abi, me peame toetama VKE-sid ja toetan ka eelkõnelejat, et peame aitama sotsiaalseid ettevõtteid. me peame takistama ka EFSI investeerimist mineviku tehnoloogiatesse, tuumaenergiasse, kivisöesse, me peame keskenduma hoopis tulevikku ja siin olen nõus sellega, mida härra Ashworth ütles. me ei taha, et äh, seadusandjad hakkaksid kõike haldama, kuid me ei taha anda ka lihtsalt vabu käsi kõigile. sellepärast me tahame, et äh, ka seadusandjad seaksid üldise raamistiku EFSiga ja siis täpsustama kõiki asjaolusid läbi delegeeritud õigusaktide. me usume ka, et parlament peaks saama piisavalt ligipääsu teabele ja vastustele küsimuste kohta, mis puudutavad fondi juhtimist ja haldamist. me ei taha siin täiesti tühja tšekki anda selles osas. samuti on meil vaja EFSI juhtkonna poolt regulaarseid raporteid, nii et nad seoksid oma tegevuse oodatud mõjuga ja siis mõõdame investeeringute ja nende oodatud mõju vahelist lõhet. meil on siin mõningaid kõhklusi teatud eelduste reaalsuse suhtes. meil on vaja ka täielikku vastutust fondi korrektse kasutamise osas ning äh, selle kasutamise osas läbi vahendajate. ma arvan, et äh, parlament peaks olema vastutav äh, tegevdirektori ja asetegevdirektori ametisse määramise eest. Ernesto ütleb rohkem selle kohta ka, kust raha tuleb. me oleme väga mures selle pärast, et vähemalt Euroopa eelarve osas me võtame raha eelarve nendest osadest, mis on juba suunatud investeeringute tegemisele. Horisont kaks tuhat kakskümmend Euroopa ühendamise rahastu on investeerimisprogrammid, nii et seda oleks lihtsam mõista, kui raha võetakse eelarve teistest osadest, paindlikkuse osadest ja marginaalist, selle asemel, et võtta raha investeerimisprogrammidest, mis on juba olemas ja toimivad. ma tahaksin et äh, seda ei tehtaks üldse, aga see on muidugi teine arutelu. ja nõue, et investeerimispank ja komisjon peavad alla kirjutama delegeeritud õigusaktidele selleks, et tagada seadusandjate järelevalve. me oleme näinud, kuidas äh, Nõukogude Liit ja Hiina töötavad ja võib-olla osa töötab veel edasi, kuid tsentraliseeritud juhtimine ei ole alati parim viis meie arvame, et ähm, teatud projektide puhul on detsentraliseerimine oluline, ka kohalike ametivõimude ja sidusrühmade kaasamine on oluline selleks, et tagada, et projektid saavutavad majandusliku väärtuse investeeringute komitee, meie arvame, et ainult finantsinimeste sinna suunamine ei ole õige. küsimus ei ole ainult finantsis, vaid ka lisandväärtuses ühend-, ühiskonnale. majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnaalane lisandväärtus. seega me tahame, et investeeringute komitee kaaluks, peegeldaks seda ja suureks murepunktiks on see, et praegusel kujul plaani järgi need riigid ja piirkonnad, mis vajavad kõige rohkem investeeringuid, ei saa neid. eriti, mis puutub kaasrahastamise reeglitesse. oleme mures, et stabiilsus- ja kasvupakti reeglid praegusel kujul takistavad tervel real liikmesriikidel, kellel on vaja seda raha projekte kaasrahastada, nii et meil oleks äh, võimalikku paindlikkust vaja tagada selleks, et me ei viiks investeeringuid sinna, kus investeeringuid on juba palju ja ei suuna investeeringuid sinna, kus neid ei ole. Merci, monsieur Maragall. härra Maragall, palun. Yes, thank you, president um,. Just to continue. aitäh, ähm, juhataja. ma tahan öelda, et minu meelest on EFSi probleem tema usaldusväärsus, seda on ka siin juba öeldud, ka raportil on seda öelnud ja meie peaksime andma sellele võimalikult suure usaldusväärsuse et investeeritaks just kõrge riskiga projektidesse. ja sellepärast me peame ka täpselt välja tooma, millise projekte peaks see fond äh, investeerima. oluline on, et äh, need projektid aitaksid jätkusuutlikuma Euroopa ülesehitamisse. sellepärast on oluline, et meil oleksid selged kriteeriumid. ma tooksin välja, kuidas näiteks kasvuhoonegaaside vähendamine ja taastuvenergiate kasutamine ning äh, haridus, äh, hariduslikud eesmärgid on väga olulised, aga samuti on oluline finantseerida ka projekte piirkondades, kus on suur tööpuudus ja kus on äh, suur skp lõhe siin toodi ka näiteid sellistest projektidest mis puudutab ajakava, siis äh, väga oluline on ka rahastada selliseid projekte, mis annavad suure lisandväärtuse, oluline on ka soolist võrdluslikkust ähm, silmas pidada. investeerimispank oma rahastamises selliseid aspekte äh, arvesse ei võta. nüüd aga, kust see raha peaks tulema? eelarve küsimus. siinkohal me nõustume nendega, kes arvavad, et me peaksime Horisont kaks tuhat kakskümmend Euroopa rahastamise, äh, Euroopa ühendamise rahastu vahendeid äh, säilitama ja sellepärast on väga oluline ka kasutada eelarve ülejääke. me oleme ka täiesti nõus, et vahendeid tuleks kasutada et, et on oluline siin ka piirangud ähm, äh, paika panna, äh, piirata seda, kui äh, palju, kui suure rahastuse võib anda näiteks ähm, talunikele või ka taristuprojektidele eelarve on muidugi äärmiselt keerukas teema, on raske neid eesmärke saavutada, aga loomulikult on võimalik mobiliseerida äh, ka äh, erakorralisi vahendeid. ja lõpetuseks, väga oluline on võtta vastu otsuseid äh, lähtudes iga-aastasest eelarvest. me oleme ka arvamusel, et on väga oluline luua keskne, kesksed süsteemid projektide hindamiseks ja on väga oluline ka kaasata öö, äh, osapooli. seal, kus partnerlussuhted on juba olemas, võiks neid kasutada ka EFSI projektide puhul. mis puudutab nüüd Euroopa Parlamendi kaasamist, ja võimaliku rolli tegevdirektori ja tegevdirektori asetäitja ametisse nimetamisel, siis ka seda tuleks kaaluda. lõppude lõpuks on oluline, et investeeringute komitees osaleksid äh, eksperdid, et äh, ei võtaks äh, arvesse mitte ainult majanduslikke aspekte. komisjon ütleb oma ettepanekus, et kui me tahame, et erainvesteeringud tuleksid kasuks meie majandusele, on oluline ka äh, rahaliste vahendite nägemine ja parlamendi järelevalve. parlament ütleb, et meil on vaja raamistikku, et erakapital looks jätkusuutliku pikaajalist majanduskasvu. Äh, et äh, tulla toime kriisi mõjudega ka tööturul ja sotsiaalaspektides, aitäh! aitäh, härra Vällit siin ei ole, härra Sani. aitäh! püüan lühidalt teha ja rääkida ainult nendest punktidest, mis on meie jaoks olulised, sest kolleegid tegid juba väga põhjalikke analüüse. esimene punkt puudutab juhtimist. ma ei ole nii veendunud selles, et me peaksime välja jätma poliitilise fondi juhtimise. fond oli poliitiline valik ja meil peaksid olema tagatised, et investeeringud jätkavad poliitiliste eesmärkide suunas liikumist, mis meil on. komisjon ja investeerimispank ei ole nende eesmärkide suunas liikumist taganud minu meelest ja mõned äh, projektid olid siin juba välja toodud, näiteks Castori projekt Itaalia puhul, mainin Passante di Mestre projekti, kuid see nimekiri on, on väga pikk. mina rõhutan, et on vajalik, et meil oleks poliitiline juhtimine ja meie ettepanek on juhtorganisse viia iga liikmesriigi esindaja selleks, et fond täidaks neid eesmärke, mis Euroopa Liit on endale võtnud, eriti just jätkusuutliku majanduskasvu ja rohelise energia osas. mis puudutab demokraatlikku vastutust, siis on see veel üks põhipunkt nii juhtimise kui ka investeeringute osas. parlament, mis on ainuke otse valitud institutsioon, peab omama demokraatlikku kontrolli. meil peab olema investeeringute komitee puhul samuti viimane sõna öelda, mis hindab kõiki esitletud projekte. mis puudutab investeeringute tüpoloogiat, siis meie ettepanek on tasakaalustada see fondi osa, mida äh, investeeritakse infrastruktuuri sellega, mida investeeritakse VKE-desse. me tahame, et investeeringute fond oleks suunatud peamiselt VKE-de toetamiseks, tõeliste VKE-de toetamiseks, mis kujutavad endast enamikku reaalmajanduses, tootvas sektoris Euroopa Liidus. peame sellele just keskenduma, eriti just innovatiivsete idufirmade puhul, kes vajavad teistsuguseid investeeringuid kui in infrastruktuuri puhul. sellised investeeringu innovatsiooni tagavad ka keskpikas ja pikas perspektiivis tulemuslikkuse, mis peakski olema fondi eesmärgiks. investeeringute kriteeriumid, nagu kolleegid ütlesid, siin saame olla üksmeelsed, meil on vaja tagada, et kriisi perioodi jooksul saaksid toetust need, kellel on investeeringutest kõige suurem puudus. kui me tahame ühekiiruselist Euroopat, kus kõigil on võrdsed võimalused, peame suunama fondi just nendesse piirkondadesse, kus investeeringuid on kõige rohkem vaja. me tahame suuremat kaasatust ka regioonide puhul, kes tunnevad kohalikke olusid ja kes teavad, kuhu oleks vaja investeeringuid suunata, kus on kõige suurem investeeringute puudujääk. ja üks punkt, mida tahtsin veel puudutada, on läbipaistvus. see on väga oluline punkt, eriti just viimaseid kriteeriume arvesse võttes, mille avaldas investeerimispank viimaste nädalate jooksul. Need kriteeriumid läbipaistvuse osas on negatiivsed, nii et ma loodan, et selles punktis on meil võimalik jõuda kompromissini, mis lubab tagada valitavate projektide puhul läbipaistvuse. ja viimane punkt puudutab katet ja tagatist. mina püüan ühendada eesmärki tagada, anda tagatis in-, erainvestoritele ma ei näe, kuidas seda oleks võimalik tagada aasta-aastalt. ma arvan, et väga oluline on alguses juba sõnastada, millistest fondidest tuleb tagatisraha selleks, et tagada kindlus kogu investeerimisprotsessi jooksul. muidu tekib ebakindlus kõigepealt selles osas, millised on fondid ja millised on tagatised, seega erainvestorid ei tea, kust raha tuleb ja kas neil on tagatis olemas ja teiseks on ebakindlus ka eelarvemenetluse puhul, mis me teame, on tihtipeale küllalt keeruline ja kus tekib alati probleem, kust raha leida. seega on minu meelest oluline tagada kindlus tagatise puhul ja vaadata, kuidas tagastist tagatist rahastada selleks, et anda selget väljavaadet tulevasteks investeeringuteks. ma soovin kõigile jõudu tööle, sest meil on seda jõudu vaja, tööd on palju, raha, aega on vähe. nii et püüame võimalikult hästi oma tööd teha. aitäh kuulasime ära kaks raportööri, härra Fernandese ja härra Pullmanni, sõna said ka variraportöörid, nüüd on meil arutelu, annan sõna nendele, kes soovivad sõna, kõigepealt proua Toma. aitäh! kõigepealt tahaksin omalt poolt tänada raportööre ja variraportööre ja anda neile täielikult oma toetuse ma tahaksin rääkida sellest, mida ütles härra Karas ja mida mainis proua Gardia Sabal. see puudutas meie soovi saavutada eesmärke tiheda ajakava puhul ja tagada samas usaldusväärsus ja tõhusus, mida me tahame investeeringute plaani puhul näha. siin on mõned arutelupunktid veel, minul on neid kolm, selleks, et fondi parandada. esimene punkt, eelarvekomisjoni liikmena tunnen huvi investeeringute plaani mõju kohta eelarvele. tegemist on väga hea asjaga iseendas, et meil on suur tagatis. ma ei taha, et seda seataks kahtluse alla. seega meil tekib lihtsalt küsimus eelarverea kohta, millist rida valida kui me vaatame näiteks ähm, ülemkogu väljavaateid ähm, teadusuuringute puhul, siis tekib äh, küsimusi programm Horisont kahe tuhande kahekümne osas. paindlikkus siinkohal lubaks optimaalset arbitraaži ja ma tulen härra Janni juurde tagasi ta ütles täiesti õigustatult, et tegemist on investorite jaoks ebastabiilsust tekitava aspektiga, sest kui Euroopa Liit võtab tagatise enda kanda, siis on tagatis täiesti olemas, kuid nagu proua Gardia Sabal ütles, siis me peame täpsemalt vaatama, kuidas see ettepanek eelarvega suhestub ja ma ei hakka siin puutuma tagatisfondi kuuteist miljardit eurot, kuid viiekümneprotsendiline valik eelarvest on lihtsalt arv, me oleksime võinud seda vähendada ka kolmekümnel või neljakümnele protsendile, ilma et see midagi muudaks tagatisfondi toimimise puhul. siis on küsimus veel tingimuslikkuses, härra Fernandes ei soovinud pidurdada teatud kategooriaid projektide puhul, ma arvan, et me ei tohi unustada oma prioriteetseid eesmärke, eriti just tööhõivet just äh, sellepärast me lõimegi investeeringute plaani ja selle fondi. nii et kui meil ei ole tööhõivealast tingimuslikkust, siis minu jaoks on see probleemiks. mis puudutab projekte, siis ma olen täiesti nõus sellega, et Horisont kaks tuhat kakskümmend või Euroopa ühendamise rahastu ei ole kõige äh, paremad ähm, eelarveread ja see võib endaga kaasa tuua lisakulutusi. kolmandaks, regioonid ja investeerimispank. ma olen juba oma küsimused selles osas esitanud, mitte ainult detsentraliseerimise aspektist, vaid me peame näit-, tunnistama, et kohalikud ametivõimud ja regioonid on need, kes on kõige tihedamates suhetes VKE-dega ja me peame näitama ka, et VKE-de projektid on kõige rohkem töökohti loovad. nii et siin on meil suur töö veel ära teha. aitäh! aitäh! härra Depre, kes asendab härra Torvaldsi kes on eelarvekomisjoni variraportöör. aitäh! ma asendan härra Torvaldsit, nagu öeldud, ALDE variraportööri ja vabandan, et saabusin siia hilinemisega, mul oli teatud asjad ajada. esimene asi, mille ma tahtsin välja tuua, on see, et Äh, strateegiliste investeeringute fond, mille pakkus välja härra Juncker, on uus instrument. ma arvan, et me ei saa käsitleda seda uut instrumente läbi nende samade traditsiooniliste vahendite, mis meil on juba Euroopa programmides olemas. minu meelest kui on tegemist millegi uuega, siis me peame sellele kohaldama ka uut lähenemist me ei saa pidevalt hakata üle kordama neid elemente, mis on juba teistes projektides. uut instrumenti tuleb uutmoodi käsitleda, see oli minu esimene märkus. siis kriteeriumite kohta. me leiame, et kriteeriumid, mis peavad olema projektide väljavalimise puhul, peavad kõigepealt vastama lisanduvuse kriteeriumile. tegemist ei ole ühtekuuluvuse instrumendiga, tegemist on strateegiliste investeeringute fondiga. sellepärast tuleb rahastada neid investeeringuid, mida mujalt rahastada ei saa teiseks, tegemist on kõrge riskitasemega investeeringutega ja selliste investeeringute puhul ei saa ette näha mõjusid tööhõivele. näiteks esimesed äh, uuringud interneti puhul, kui oleks tol hetkel küsitud, kui palju töökohti see endaga kaasa toob, siis ei oleks keegi suutnud sellele vastata, kuid internet on kaasa toonud kõige rohkem töökohti nüüdseks maailmas. meil peavad olema kriteeriumid, mis ei ole samad kui strateegilise investeeringute fondi eesmärgid, kuid muidugi peavad meil olema üldised prioriteedid ja eesmärgid Euroopa Liidu tasandil. kolmandaks, me peame mõtlema selle peale, et kui me tahame, et fond saaks olla midagi uut ja tooks endaga kaasa midagi uut, siis peavad peame kaaluma ka poliitilist aspekti juhtorgani puhul. kuulsin, et mõned tahavad poliitikuid panna juhtkomiteesse. kas see tähendab, et tegemist on valvekoertega, kes ütlevad, et mina oma osa ei ole saanud, sellepärast seda projekti me ei rahasta ja igal juhul need regioonid, kust mina pärit olen, neid ei ole arvesse võetud. see läheb täiesti selle loogikaga vastuollu, mille raames me fondi tahame luua ja sellel samal põhi, sellesama põhimõtte osas, poliitilise mittesekkumise osas on meil reservatsioon. siin on kirjeldatud parlamendi sekkumist läbi erinevate ekspertide, kuid meie ei hakka ju siin parlamendis hindama äh, investeerimisprojekte, millistest kriteeriumitest me lähtume, kas nende poliitilise äh, kooskõla alusel, millistest kriteeriumitest lähtuvalt me saame neid projekte hinnata, ma ei saa aru, kuidas me saaksime seda teha. ma arvan, et see ei ole meie töö. meie töö on tagada teatud instrumendi sidusus ja tagada seda, et sellel instrumendil oleksid vajalikud vahendid nii et mul on väga suur reservatsioon ka nende muudatusettepanekute osas, mis on pärit kahelt raportöörilt. ma ei taha, et meie institutsiooni kaasataks ekspertide või äh, fondijuhtide väljavalimisse. ma arvan, et rahastamise puhul on selge, et äh, kõige olulisem on garantii, mida tuleb rahastada. nii et siin on kaks kriteeriumi, mis on olulised peale investeerimispanga panuse, see tähendab, et garantii võib ulatuda kuni kuueteistkümne miljardini ja et kaheksa miljardit tuleb eelarvest. ma tean, et mõnel on reservatsioone selles suhtes, meil mitte kaheksa miljardit arvan mina on hea arv. mis puudutab garantii rahastamist, siis äh, siin on suur üksmeel meie hulgas. me ei soovi seda teha nii, nagu komisjon on selle välja pakkunud, võttes raha programmidest Horisont kaks tuhat kakskümmend ja Euroopa ühendamise rahastu. meie peame lähtuma sellest, et me ütleme, et igal aastal kontrollime, et fond saaks rahastatud, kuid enne kui hakkame programmidelt raha ära võtma, kaalume teisi eelarvevõimalusi ja neid võimalusi on. tahtsin selles osas öelda ka siin mõnele eelkõnelejale, kes tundsid muret Äh, artiklite kaheksateist ja üheksateist välja jätmise pärast, sest see vähendavad tagatist. ei, me peame ju igal aastal kontrollima eelarvet üle, igaüks, ükskõik millise mehhanismi puhul me kontrollime üle, millised elemendid on vajalikud selleks, et rahastada programme. kaheksateist ja üheksateist ei anna mingisuguseid tagatisi ei Horisont kaks tuhat kahekümne ega Euroopa ühendamise rahastu puhul, kuid ülejäänud osas, kui me ütlesime, et rahastame fondi ette nähtud ulatuses, siis peame igal juhul eelarvet igal aastal kontrollima nii et me ei saa järele anda komisjoni survele, kes ütleb, et kui te neid artikleid kaheksateist ja üheksateist ei võta, siis fond ei ole usaldusväärne. ja viimane probleem, meil tekib küsimus, kas investeerimispanga ja komisjoni vaheline kokkulepe peaks olema delegeeritud õigusakti vormis, siin on eeliseid ja puudusi, siin on eeliseid, kui ma õigesti mäletan sest tegemist on tehnikaga, mida me juba tunneme, kuid siin on ka puudusi, sest delegeeritud õigusaktides on eh, ebakindlus. parlament saab delegeeritud õigusaktid tühistada ja meil tekib küsimus, et kuhu me siis edasi liigume meil on vaja tagada läbipaistvus ja parlamendi kontroll parimal tasemel ilma ilmtingimata seda tehnikat kasutamata. see oli minu poolt praegu kõik. aitäh. härra Zdrojevski, palun. E, panie przewodniczący, szanowni państwo, jestem. lugupeetud juhataja, daamid ja härrad mina olen kultuuri- ja hariduskomisjoni raportöör. see on selline nii-öelda mikrokomisjon, mis tegeleb selle fondi teemaga, aga sellegipoolest tahaksin anda oma panuse arutelusse selle olulise fondi üle. ma tahaksin selgelt välja öelda, et tegemist on fondiga, mis ei tohiks olla oma ülesehituselt liialt keerukas. ma näen siin ohtu, et see võib juhtuda ja peale selle on mul mulje, et kõik fraktsioonid püüavad siin äh, avada uus arutelu finantsvahendite üle, ka võimendusefekti üle ja ma tahaksin siinkohal öelda järgmist. me ei peaks siin üldse seda arutama, sest et majanduskasv Euroopas on võimalik edendada ainult siis, kui meil on ühine energiapoliitika, tagatud hea energiaga varustatus. nüüd peame arutelu selle fondi üle, aga samal ajal räägime sellest, et on vaja näiteks alampalka veokijuhtidele. ma tahan sellega öelda, et meil on võimalik Euroopas väga palju saavutada meie majanduse jaoks, kuid kui me ei takista moonutusi konkurentsivõimes siis siseturul, siis toob see kaasa sellise tulekahju, et ähm, see fond ei suudagi oma mõju avaldada raportööridel on ees väga palju tööd. tegemist on tõesti suure ettevõtmisega ja kordaksin veel kord üle. palun võtke tagasi need muudatusettepanekud, mis muudavad kogu süsteemi keerulisemaks ja ähm, takistavad fondi kasutusele võtmist. proua Moodi, palun. Thank you very much uh,. Yes. suur tänu. jah kõigepealt kordan üle ka oma tänusõnad raportööridele tehtud töö eest ning äh, lisaksin, et nõustun ka teiste punktidega, ehk siis selle mõttega, et parlament ei justkui parlament ei oleks valmis äh, edasi liikuma. ma arvan, et selge on, et me tahame kokkuleppele jõuda. meil on siin ühine tarkus selles osas ning need muudatusettepanekud, mis on tehtud, kajastavad ka neid võimalusi, kuidas seda ettepanekut parandada, et äh, saavutatakse ka soovitud eesmärgid, ehk siis majanduskasv ja töökohtade loomine Euroopa Liidus ning äh, paar märkust veel. kõigepealt oluline on see lisandväärtus, ehk siis me ei tohi võtta raha ära valdkondadest, mis tegelikult juba toetavad majanduskasvu ja aitavad kaasa töökohtade loomisele, ehk siis peamiselt just Horisont kaks tuhat kakskümmend ning ka pärasem, pärastisem järelevalve on äärmiselt oluline ehk siis, et kriteeriumid peavad olema paigas juba algusest peale ning peab olema ka teave ja võimalus ka selle kohaldamist ning tulemusi hinnata investeerimiskava raames. Merci, madame Moska. aitäh, proua Moska. aitäh, tahtsin lisada omalt poolt ainult mõned märkused lähtudes küsimusest, mis mind eriti puudutab, ma arvan, et nagu paljud juba ütlesid, siis käivitame siin olulise võimaluse meie riikide jaoks ja ka institutsioonide jaoks hetkel, kui me näeme, et institutsioonidel on väga raske taastada usaldusväärsust avalikkuse silmis. nii et ma arvan, et seda fondi tuleks maksimaalselt ära kasutada selleks, et tugevdada seda jõupingutust, mida me praegu teeme. sellepärast arvan, et peame pöörama suurt tähelepanu nähtavusele nii ennetavalt kui ka järelmeetmetena fondi puhul selleks, et teha selgeks, mil määral see fond saab otseselt mõjutada kõiki ettevõtteid ja kõiki kodanikke. minu meelest peab see olema just selline keerukas filosoofia, mis näitab meile suunda kõikide sammude puhul, mida me astuma peame, ka muudatusettepanekute puhul tegemist on operatsiooniga, mis püüab taastada kõikide kodanike usaldust. detailidesse nüüd minnes, ka mina tahtsin rõhutada vajadust lähtuda alati lisanduvuse kriteeriumist investeeringute puhul. ma arvan, et me peame alati säilitama tasakaalu ja tagama ka investeeringute jätkuvuse. me peame hoolikalt valvama, et tagatis oleks antud selleks, et fond saaks jätkuda. ma arvan, et me peame tasakaalustama oma erinevaid aspekte kui me mõtleme siin VKE-dele, mis on minu jaoks väga olulised, siis muudatusettepanekutes oleme püüdnud sisse viia ka viidet mitte ainult VKE-dele, mikroettevõtetele, vaid ka klastritele ja ettevõtete võrgustikele, sest Euroopa piirkonnad on erinevad ja me peame kasutama ära kogu ettevõtete potentsiaali ja kaasama neid võimalikult laial määral et nad saaksid fondist kasu. ma arvan, et on oluline, et paremini defineeritakse piiriülesus, ka siinkohal on oluline, et oleks sidusus erinevate Euroopa Liidu poliitikate vahel ja me peame siin mõistma, mida tähendavad piiriülesed operatsioonid selleks, et kaasata projekte, mis puudutavad ka neid riike, kellega meil on üha tugevamad sidemed ja see aitaks erinevate poliitikate sidusamaks muutmist Euroopa Liidus. ma tahaksin ka, et võetakse arvesse riikidevahelisi erinevusi ja samas mitte olles väga ranged, on selge, et teatud riikides on suur investeeringute puudujääk, sellepärast tuleb arvesse võtta ka nende riikide piiratud võimalusi ja kõrget tööpuudust, madalat tööhõivet, sellepärast on oluline viidata minu meelest ka sellele viidata tekstis ja lõppmärkus, siin rõhutati, et on vaja suuremat selgust eh, riigi abi ja Euroopa Liidu rahastamise puhul, ma arvan, et tegemist on olulise aspektiga ja meil on vaja siin parem definitsioon leida, aitäh. aitäh. keegi teine sõna ei soovi seega palun äh, komisjoni härra Benjamin Angeli sõna võtta ja vastata kõikidele nendele arvamustele. tänan härra Angeli ja ka proua Show Panagani, kes esindab investeerimispanka ja kes saab sõna pärast härra Angeli. aitäh mina keskenduksin nüüd viiele punktile siin eelarve puhul, eelarve, riigiabi, juhtimine ning fondi kestvus. ja kõigepealt eelarvest. ma saan aru, et seisukohad on siin parlamendis kohati veel lahknevad, aga komisjon on täiesti veendunud, et parlament ei saa lihtsalt kõrvale lükata seda rahastuskava ja öelda, et me peame seda käsitlema iga aasta, kui me arutame eelarve teemade üle, sest selline otsus meie arvates oleks ka ebaseaduslik vastavalt äh, lepingule artiklile kolm, mille kohaselt tuleb selgelt tagada, et kõik reeglid, mis vastu võetakse, mitmeaastase finantsraamistiku raames oleksid seadusandlikud ning meil ei ole sellist varu nagu kaheksa miljardit ja viimasel kollal Strasbourgis ma käsitlesin ka seda teemat, meie võimekust ette ennustada, ette näha Euroopa Liidu kulutusi ning lisaksin sellele veel paar märkust. mõned küsisid ka, et miks me ei võta seda raha, mis on äh, pealkirja all üks B, see seaks ohtu mitmeaastase finantsraamistiku, mis nagu me kõik teame, oleks väga ohtlik samm. kui me võtame nüüd äh, sooritustulemuste äh, osas struktuurifondide puhul, ei mõjutaks küll mitte aastast finantsraamistikku, aga me peaks ette nägema ühiste sätete määruse muutmise, mis puudutab ka tõukefonde ning tuletaksin meelde, et antud määrus võeti vastu pärast kuutekümmet seitset kolmepoolset läbirääkimist, nii et kui me selle teema nüüd uuesti avame, siis see on võrdne Pandora laeka avamisega ning äh, veel mõned märkused, mida te välja tõite, mis puudutas mitmeaastast finantsraamistikku, äh, meetmete paindlikkus, äh, paindlikke meetmeid saab kasutada ainult iga-aastase eelarve lõikes, kui kõik muud võimalused on juba ära kasutatud ning seda ei saa kasutada mitmeaastaseks rahastamiseks, nii nagu see praegu on arutelu all olnud, ehk siis üks A ning kui te lisate siia üks A, siis on olukord täiesti selge, kui te ei taha puutuda Horisont kaks tuhat kakskümmend või Euroopa ühendamise rahastut, siis on meil vaja väga suuri kärpeid muude programmide lõikes, mis puudutab äh, kaheksakümmend üks ka, näiteks Erasmus programmi. ma ei tea, kas parlament soovib Erasmus programmi kärpida siis. nüüd, mis puudutab tagatisfondi suurust, ma ei ürita teid siin šantažeerida, ma lihtsalt toon välja need programmid, mis on äh, samas äh, tulbas ja need kõige suuremad programmid on selles raames Euroopa ühendamise rahastu ning Horisont kaks tuhat kakskümmend, mis kokku hõlmavad ligi seitsekümmend protsenti. nüüd tagatisfondi puhul on meil vaja esiteks ette näha see lisanduvus, mida kõik on ka juba maininud, see on komisjoni, parlamendi ja nõukogu ühine eesmärk ning selle tagamiseks peame me looma raamistikud mis on natukene riskialtimad. kui me nüüd hakkame vähendama tagatisfondi suurust, siis me edastame sõnumi, mis on kahtlev selles osas, kas me tõepoolest tahame teha nüüd midagi muud võrreldes varasemaga, mis puudutab eelarve ettenägemist, siis investeerimispanga ja komisjoni analüüs on näidanud, et see kuue koma viie miljardi küsimus on oluline, aga mõned on öelnud, et miks me selle summaga siis ka ei võiks piirduda Tagatisfondi puhul. aga ausalt öeldes see projektsioon tugines ainult statistilistele tõenäosustele, ehk siis ainult praktikas tulevikus me näeme, kas see mõju on ka samasugune ning praegusel hetkel meie oleme täiesti veendunud, et parem on, et see puhver oleks suurem, et tõepoolest tagada, et meil ei oleks mingeid halbu üllatusi, et meil ei oleks mingit psühhodraamat selles vallas äh, mingil hetkel tulevikus. ning lõpetuseks kui me peame silmas, et on väga palju märkusi tehtud selles osas, et eh, riigi raha on siin piiratud määral, ma ei tea, kuidas meedia tõlgendaks seda otsust, mis nüüd eh, ainsana selgesti toetab seda kava. mõned eh, muuhulgas ka härra Fernandes tegid ettepanekuid selles suunas kuidas äh, ülejääki kasutada, kui me vaatame neid kuluridasid, mida kärbiti, jah, neid ettepanekuid me oleme valmis läbi vaatama ning äh, lisaks räägiti ka sellest, et meil oleks mingi rendezvous klausel mitmeaastases finantsraamistikus, vahearuanne, jah, ka seda oleme valmis kaaluma koos parlamendiga mis puudutab nüüd juhtimist, siis oleksime jätkuvalt ettevaatlikud äh, selles osas, et meil oleksid mingid suunised delegeeritud õigusaktide kaudu vastu võetud, sellepärast et sellisel juhul me ju kõik teame, et siis on meil kahekümne kaheksa liikmesriigi ning kaheteistkümne parlamendikomisjoni kommentaarid, mis tuleb arvesse võtta ja sellisel juhul on meil meeletu jõulunimekiri ja samal ajal me tahame ju seda plaani ka kiiresti kohandada. jah, mõned teist tõid välja, et ei taha lihtsalt anda komisjonile ja investeerimispangale vabu käsi, nii et me peame leidma mingi sobiva viisi tagamaks, et parlament saab piisavalt infot, et teie kahtlusi ka leevendatakse. nüüd see võimalus osaleda EFSis ning ka juhtorganis, mis puudutab ka liikmesriike ning erasektorit, meie komisjoni esialgses ettepanekus oli see võimalus ja see ei ole pretsedenti loov, sest meil on mitmeid olukordi praegu, kus erasektor osaleb koos riigisektoriga, näiteks Euroopa Investeeringute Fondi puhul, mis on ka seotud antud kavaga ning kui parlament jagab seda seisukohta, mida väljendas ka nõukogu, et oleks parem piirata osalust kui me räägime Euroopa Liidu äh, ja liikmesriikide ning äh, investeerimispanga rolli, siis igal juhul neid teemasid me oleme valmis veel kord kaaluma. investeerimiskomitee osas äh, väljendasin viimasel korral ka väga tugevat muret, et liikmete valik ei oleks politiseeritud. liikmed peavad olema täiesti sõltumatud, see on tõepoolest meie ettepaneku nurgakiviks ja kui seal tekib mingit äh, väiksematki kahtlust sõltumatuse osas, siis põhimõtteliselt oleme endale ise jalga tulistanud ning äh, erainvestorite meelitamine muutub väga keerukaks, nii et me peame liikuma siin väga ettevaatlikult, et äh, sellist ohtu ei tekiks. ja härra Depree vist ka ütles, et on vaja eksperti eksperdi valikuks ausalt öeldes mina olen selle investeerimiskavaga töötanud septembrist alates ja ma ei ole võimeline valima vastavaid eksperte eh, valdkondade lõikes ja selleks on meil tõepoolest vaja pöörduda nende inimeste poole, kes on ise selles vallas ekspertideks. jah, seda sõltumatust tuleb tagada ning komisjon seda ka igati toetab, oleme valmis teiega koostööd tegema et äh, see ka nii oleks, et see sõltumatus tõepoolest äh, säiliks, lisaks väljendasite muret selles osas, et meil oleks ka õiged pädevused esindatud selles investeerimiskomitees, seda muret me jagame ja mõistame, me peame tagama selle, et meil oleks piisav teadmine, mis puudutab sektoreid, geograafilist esindatust, ja loomulikult parlamendiga oleme valmis tegema koostööd selles osas, et määruse eelnõus oleks seda kõik ka juba piisavalt kajastatud. nüüd, mis puudutab äh, seda juhi küsimust, siis äh, tegevdirektori valiku puhul on meil standardpraktika, mida on kajastatud ka eelmisel aastal mitmete ettepanekute raames, me oleme valmis sellel teemal veel tööd tegema, nüüd piirkondlikud ning riiklikud pangad, tugipankade rollist rääkides siis ei ole määruses selle kohta selget äh, piirangut, Äh, kõik võivad äh, investeerimispangale oma projekti eda-, edastada, seda siis hinnatakse ning meil on vaja ka liidu garantiid, siis läheb see edasi investeerimiskomiteesse ja komitee annab oma hinnangu. aga ei toimu mingit äh, selekteerimist, et siseriiklikult keegi, liikmesriik ise otsustaks, mida edastada. iga omavalitsus, iga eraesindaja võib projekti esitada ja siis sõltumatult ka hinnatakse, mis puudutab riigiabi, siis me kõik teame, et see on väga oluline teema ja me töötame nende riigiabi suuniste kallal, mis kohalduksid, et tagada, et kõik oleks kooskõlas riigi abiga ja see suunis toob selgelt välja, et me ei soovi seda kohaldamist kuidagi takistada või aeglustada, aga lähenemine peab olema järjepidev. me ei taha siin taristu puhul ette näha mingit dubleerimist või ülekompenseerimist. Need on ju põhimõtted, millest me igal juhul lähtume kuna tuleb vaadata ka kooskõla riigiabiga, mida teeb siis äh, investeerimiskomitee, me saame isegi neid investeeringuid äh, läbi viia kiiremini võrreldes praegusega, sest praegusel hetkel, kui liikmesriik soovib projekti kaasrahastada, võtab äh, see heakskiidu saamine komp-, peadirektoraadilt ligi aasta, sellepärast, aga nüüd see töö, mida konkurentsi peadirektoraat teeb äh, võrreldes siis investeerimiskomiteega see protsess kiireneb ning kõik võtab vähem aega, võrreldes siis praegusega, nagu ma ütlesin. nüüd hindamine ja aruandlus, siin peame läbi vaatama kõik need muudatusettepanekud, mis soovivad tugevdada neid aspekte, mida parlament on teinud ja mitmed, suhtume nendesse ettepanekutesse väga positiivselt, nagu jah, kohe lõpetan ning eh, komisjon jah, soovib eh, seda kõike veel analüüsida aruteludes nõukoguga, on selge, et eh, liikmesriigid liiguvad samas suunas kui parlamentki. me võtame ette nüüd midagi uut, meil on vaja väga selget läbivaatamist ja aruandlust pärast kolme aastat, et me saaksime vajadusel midagi muuta ning komisjon sellist lähenemist igati toetab ning lõpetuseks tahaksin tänada parlamendi liikmeid selle suure huvi eest, mida te olete väljendanud ligi kaks tuhat muudatusettepanekut näitab, et tõepoolest see ei ole mitte ainult komisjoni jaoks oluline, vaid ka parlamendi. aitäh ja ma vabandan, et liiga kaua sõna võtsin. aitäh, härra Angel. Teie äh, mõttekäigud olid meie jaoks väga huvitavad ja raportöörid võtavad veel lõpetuseks sõna. härra Pooge, teil on üks minut, et reageerida. aitäh. Klugheit jah, aitäh, ma hindan väga komisjoni arukust. aga see ülbus, millega nende seisukohti äh, kaitstakse, ei lähe mitte. muidugi me räägime siin aluslepingu artiklist kümme, aga me räägime ka eelarvete iga ähm, aastast koostamisest ja me räägime ka sellest, kuidas, äh, kuidas äh, kaks koma üks miljardit eurot saada ja see on ju eelarve menetluse osa. me ei saa ju lihtsalt kõik läbi äh, tõmmata, kogu rahastus, mis on ette nähtud teistele projektidele lihtsalt sellepärast, et me kardame, et me ei saa seda kaheksa miljardilist tagatist kokku, me ju tahame tagatist, aga me tahame, et meil oleksid äh, ka äh, vastavad tagatised olemas ja nii et ma soovitaksin, et vaadake, kuidas me minevikus oleme läbirääkimisi pidanud ka komisjoniga Galileo puhul, näiteks toiduainete mm, rahastu puhul või ka ähm, eelmise komisjoniga peetud läbirääkimiste puhul erinevate pakettide üle. kui niimoodi edasi eh, tegutsetakse, siis läheb kogu see projekt lõhki. meile selline lähenemine ei ole vastuvõetav. aitäh, ähm, proua Paragan, palun nüüd, kes esindab investeerimispanka. Thank you very much, chairman. suur tänu ja ma sooviksin ka kõiki parlamendiliikmeid tänada selle eest, et investeerimispank on täna siia saanud tulla, kuulata teie ettepanekuid ning tänada teid selle toetuse eest, mida te investeerimispangale annate, selleks, et EFSI tõepoolest võiks tööle hakata. me ei võta seda kohustust kuidagi kergekäeliselt ja seda ma tahaksin ka teile öelda. ma kuulasin teid ja mulle tuli meelde üks vanasõna, mida mu või ütlemine, mida mu lapsed kodus kasutavad, ehk siis taaskasuta, vähenda ja ehk siis tuleb vähendada teatud fondide kasutamist ning ette näha uued viisid, meil on vaja majanduskasvu, pikaajalist konkurentsivõimet, tuleb vähendada fondide kasutamist, samal ajal soodustada majanduskasvu. nüüd see taaskasutamine, ehk siis kasutame neid võimalusi, mis on kooskõlas ka teie analüüsiga ja loodetavasti te lubate meile selle kuuekümne miljardilise tagatise investeerimispangale. meie näeme ette viis miljardit kapitali, mis siis mobiliseerib omakorda uued summad ning investeerimispank panustab sularahas kuuskümmend miljardit, tuginedes nendele tagatistele, mida me saame kapitaliturgudelt äh, vastavalt vajadusele ning teiseks, kõik meie personal töötab selle nimel ning taaskasutus selles mõttes, et meil on siin nüüd kontseptuaalne muutus, mitte laenude kasutamine, mitte subsiidiumid, meil on tagatised. Need on uued võimalused ja ma tahtsin tuua välja kolm olulist teemat meie jaoks, ehk siis need tagatised, mis antakse Euroopa Investeerimispangale, peavad olema püsivad. jah, mul oli hea meel kuulda, et neid ei saa tagasi võtta, sest see on tõepoolest oluline. meil peavad olema need maksed tehtud õigeteks tähtaegadeks ning on ka väga oluline, et need tagatised ei oleks killustatud. tagatiste kasusaaja peaks olema Euroopa Investeerimispank kes teeb koos, koostööd kohalike ning tugipankadega ning vastavalt siis sektoriaalsetele platvormidele, aga me peame teadma, kes lõppude lõpuks vastutab äh, nende summade tagamise eest ning siin tuleb teil vaadata komisjoni ja investeerimispanga otsa. me ei taha seda vastutust killustada ning oluline on ka, et me oleksime kooskõlas Euroopa Liidu poliitikatega, mitte ei lähtuks ainult vahe, kohatistest riiklikest huvidest ning et me lisaks ei killustaks finantsturge, sest see ei tõsta kuidagi meie usaldusväärsust. ja see lisanduvuse küsimus, mis on tõepoolest äärmiselt oluline, täiendavuse puhul me ei räägi oma tavamenetlusest me peame ette nägema finantseerimise valdkondades, kus see ei ole võimalik. just ei ole sellest, et see ei oleks absoluutselt võimalik, sest kui see ei ole absoluutselt võimalik, siis võib-olla ei tulekski seda rahastada, vaid olukordades, kus rahastus ei ole võimalik mõistlikel tingimustel, sest VKE-del puudub piisav ligipääs rahastusele, mis kestaks kauem kui kuus kuud me peame silmas selliseid olukordi, ehk siis VKE-sid, startup'e ning me toetame neid kogu kasvutsükli lõikes ning peame silmas pidama, et VK-d on peamiselt, peamised töökohtade loojad Euroopa Liidus. nagu te teate, siis iga neli eurot, mis kasutusele läheb, vähemalt üks euro läheb VKE-dele ning seda me näeme ette investeerimisfondi kaudu koostöös komisjoniga. ma kuulsin seda küsimust, mis on see jagamisvõrgustik, see puudutab siis EAS-i ning EIB. jah, me peame seda tugevdama, aga me teeme seda ja see on juba võimalik ning sellega me loome ka oma usaldusväärdust. nüüd täiendavuse teemal, jah, meil on vaja projekte, mis äh, lähtuvad majanduslikest kasudest, keskkonna aspektid samamoodi ning meil on selles vallas kogemus, me juba rahastame ligi viissadat projekti aastas ning nüüd rahastaksime lisaks sada viiskümmend kuni kakssada projekti aastas ning meil on see oskusteave juba olemas. kasutagem seda, ärme ürita seda uuesti nullist üles ehitama hakata. mis puudutab juhtimist, siis meie jaoks on väga oluline, et see oleks lihtne, selge ja et me ei tekitaks mingit äh, lisakeerukust või uusi tasemeid mis puudutab juhtorganit, siis praegune lähenemine meie arvates on tasakaalukas ja investeerimiskomitee puhul me nõustume, et olulised on tehnilised aspektid, meil on vaja laiaulatuslikku sektorite esindatust ning ka erinevate rahvuste esindatust, et oleks see tõepoolest see teadmine erinevate piirkondade osas ning siin me toetame täielikult komisjoni märkust, investeerimiskomiteel peaks olema pädevused, mis eh, on kooskõlas tagatistega. Nemad ei vali neid projekte, investeerimispank valib projektid ning investeerimispank ka rahastab neid projekte vastavalt siis liidu tagatistele ning ka investeerimispank on lõppvastutaja. ehk siis kordan üle need kaks mõtet, mis on siin täna juba ka kõlanud. oluline on et see, need investeeringud toimuksid kiiresti ja koheselt ja me kõik mõistame, kui palju on parlamendiliikmed sel teemal pingutanud, komisjon samamoodi töötab selle nimel, ka nõukogu ning ka meie investeerimispangas täidame oma osa, sest oluline on, et arengud toimuksid kohe, et need projektid käivituksid ja teiseks meil on vaja tõepoolest eh, usaldust tekitada, urgu, usku turgudesse ning me peame taas pälvima Euroopa ettevõtete usalduse, rahvusvahelise usalduse Euroopa Liitu ning me kõik Euroopa Liidu institutsioonidena, nii parlament, nõukogu, komisjon kui ka Euroopa Investeerimispank seisame ühise ülesande ees see kõik peab toimuma meie ühisel pingutusel ning Euroopa Investeerimispank on valmis seda vastutust võtma, aitäh! aitäh, nüüd annan sõna raportööridele, Helle Pullmann. lugupeetud juhatajad, ajalistel põhjustel ma Strasbourgis äh, oma lõppmärkusi tehes pöördusin ainult komisjoni esindaja ja Euroopa Investeerimispanga esindaja poole, kuid täna tahan pöörduda ka kolleegide poole, sest et täna pidasime arutelu muudatusettepanekute üle ja ma tahaksin kasutada täna aega, et vastata kolleegidele. võib-olla üks üldine märkus, ja meil on alati jälle surve, me kuulasime ka juba väga pikalt ja nüüd peaks olema mul ka võimalus omalt poolt midagi öelda. niisiis, üks eelmärkus, minu teada on aluslepingutes ette nähtud, et komisjon esitab ähm, õigusloomise ettepaneku ja äh, siis äh, ka seadusandjad lepivad kokku. nii et äh, sellest ei, järeldub, et komisjon ei saa ise üksi seadusi luua ja mõned võib-olla, mõnel on võib-olla sellest kahju, aga me ei saa siin kuidagi seda muuta ja sama kehtib ka Euroopa Investeerimispanga kohta. Euroopa Investeerimispank on siin üks äh, keskseid, kui mitte kõige kesksem osapool ja me tahamegi, et see nii oleks, kuid Euroopa Investeerimis, Investeerimispank on Euroopa poliitika instrument, mitte ka seadusandja. ja seda, seda on oluline ära märkida ka sellepärast, et meie Euroopa Parlamendina peame kogu vastutuse võtma, me ei saa oma vastutust ära anda ning kui me tunnistame, et meil on koos nõukoguga vastutus selle tagatise eest, mis tuleb Euroopa Liidu eelarvest, siis peame meie ka vastust andma. nii et äh, see see ongi oluline punkt, et äh, kõik siin kojas kannavad seda vastutust. sellepärast ka tänane arutelu avaldas mulle väga sügavat muljet, sest et äh, ma ei arvan, et näeb harva, et, et niivõrd paljud komisjonid, niivõrd paljud parlamendiliikmed osalevad sellise keeruka teema arutelul ja jõuavad äh, üksmeelele äh, ja et argumendid on niivõrd sarnased, ma arvan, et meie arvamused on väga lähestikku ja parlamendi poolt ei ole tegelikult mingit takistust kiireks tööks. ma tahaksin välja tuua mõned aspektid, sest et need on äärmiselt suure tähendusega selle jaoks, kuidas me iseennast mõistame. kolleegid erinevatest fraktsioonidest ja ma leian, et hästi õigustatult, viidanud sellele, et et me ei saa asendada struktuurireforme selle fondiga, see ei ole ju ka eesmärgiks. komisjoni lähenemine on, et EFSI on üks, üks sammas, millele äh, võib toetuda, aga sellele peab lisaks tegema ka struktuurireforme. ma meenutaksin kolleegidele, et kui me suudame saavutada selle, et see raha, mis on laokil, jõuaks ka just sinna, kus teda vaja on, siis see oleks tohutu suur struktuurireform, mida saab ainult toetada. teiseks, ma meenutaksin ühte näidet, mis oli meie jaoks väga innustav kuulamistel, rääkis ähm, üks ähm, inimene äh, kes äh, osaleb ühe uurimisplatvormi töös ja ta rääkis meile, kui kõrge kvaliteediga on näiteks äh, vaktsiinid, mida välja arendatakse äh, Euroopas ja samas siis peetakse arutelu ka reguleerimise üle, kuidas saavutada see, et võimalikult kiiresti saaks turule tuua kvaliteetse toote ja ma arvan, et äh, innovatsioon ja reguleerimine on niivõrd lähedalt seotud teemad, et oluline on siin leida lahendusi, ma usun, et äh, et ähm, see toob kaasa ka struktuurireformid. ma arvan, et need teemad, mis veel on arutelu all, on eelkõige tehnilist laadi, ma arvan, et me leiame vastused neile küsimustele, olen selles hästi veendunud nii et suur tänu kõigile kolleegidele nende panuse eest ja ma lõpetaksin sarnaselt, nagu alustas äh, härra Kaaras, jah, me tahame fondi, me tahame pidada kinni ajakavast, me ei taha, et see kõik läbi kukuks, aga meie eesmärk on, et tegemist ei oleks äh, Euroopa Investeerimispank plussiga, vaid äh, me tahame, et see saa-, annaks võimalikult häid tulemusi, mis aitaks ikka Euroopa kodanikke. aitäh, härra Fernandes, palun aitäh. rahastamise küsimusele vastuseks, tegemist on kõige keerulisema küsimusega. meie parlament pakkusime välja sõna tagasivõtmatu ja tingimusteta tagatise puhul. me tahame usaldusväärsust ja kunagi ei ole me öelnud selliseid asju, mis usaldusväärsust õõnestaksid kuid me peame olema ettevaatlikud, kui keegi ütleb, et meie seisukoht võib hirmu tekitada ja vähendada usaldusväärsust, siis tuleb olla väga ettevaatlik, sest see tähendab, et komisjoni ettepanek võib hirmu peale ajada ja usaldust vähendada. mida ma siin sellega mõtlen? komisjoni ettepanek ainult vähendab kohustusi kolme koma kolme protsendi võrral Horisont kaks tuhat kahekümne puhul ja kahe koma seitsme protsendi võrra ühendamise rahastu puhul. see ja seda tehakse läbi finantsselgituse, mis ei ole kohustuslik ega piirav. see tähendab, et ükskõik milline ka ei oleks meie lõppseisukoht, hinnatakse tagatist igal aastal ja finantsselgitusse võime panna, mida me soovime. seal on kirjas, et parlament võib kõike muuta. loomulikult ei ole komisjoni ettepanek täiesti katastroofiline, sest me saame igal aastal, lähtudes paindlikkuse instrumentidest, luua midagi, näiteks suurendada või vähendada programme kümne protsendi võrra. võime asju muuta loomulikult koos nõukoguga see tähendab, et kui me ütleme, et teine ettepanek ohustab aluslepinguid, siis on see väga ohtlik, sest see tähendab, et komisjoni ettepanek seab kahtluse alla aluslepingud. me võime rääkima kahest miljardist paindlikkusvahendist, mida me ei leia kuskilt määrusest, sest seadusandlik pädevus, seadusandlik jõud ei saa öelda eelarve esindajatele, kuidas paindlikkust kasutada ja milline on instrumentide järjekord. me tahame fondi, me tahame fondi juunikuus, me tahame usaldusväärset fondi selleks, et fond saaks olla edukas. meil on üks ühine eesmärk. me tahame kõik, et lõppkokkuvõttes vähendataks mõju nendele projektidele, mis on meie jaoks olulised. Horisont kaks tuhat kakskümmend ja Euroopa ühendamise rahastu. me toome siin välja soovitusi. üks soovitus oli tagatisfondi loomine mitte ainult kahe tuhande neljateistkümnendast kahekümne, kahekümnenda aastani, vaid ka pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, sest siin on üks asi, mis on väga oluline, see, et tagatisfond peab minema kaugemale kui aasta kaks tuhat kakskümmend. esimesel aastal ei ole meil seda tagatisfonda isegi vaja. meil on lahendusi ja ettepanekuid, kuidas vähendada mõju loomulikult on mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal üheks selliseks võimaluseks. aitäh kõigile tehtud töö eest kaks tuhat seitsesada kolmkümmend muudatusettepanekut näitab, et me tahame küll investeeringute fondi, kuid me tahame paremat fondi. meie demokraatliku pädevusega saame ettepanekuid parandada. me tahame fondi, mis oleks võimaluseks ja ka väljakutseks regioonide jaoks ja teadusuuringute jaoks ja väljakutseks kõigi jaoks. me ei rääkinud ühest olulisest asjast, nõustamiskomiteest. me tahame, et selle teenused oleksid tasuta selleks, et kõige vaesemad regioonid saaksid samuti oma projekte esitada, mitte poliitilisus. siin on selge, et me peame vaatama, kuidas me saame selle mittepoliitilise lähenemise äh, viia sisse juhtorganisse, nõustamiskomiteesse ja ka delegeeritud õigusaktidesse. me peame kõige selle peale mõtlema. muidugi peame kaitsma esmaseid põhimõtteid, lisanduvus. meil on vaja investeeringuid, meil on vaja majanduskasvu ja seda tööd teeme kuni lõpuni, teades, et kodanikel on vaja Euroopat, kus on majanduskasv ja tööhõive ja kus nad usaldavad oma poliitilisi esindajaid. parlament peab just seda rolli mängima. aitäh raportööridele, usaldus. ka liikmesriigid võiksid oma usaldust näidata, leppides sellega, et ülejääki saab kasutada tagatisfondi jaoks. Roberto Gualtieri, palun. I think it has been a very aitäh, ma arvan, et äh, tegemist oli väga kasuliku ja konstruktiivse koosolekuga. välja arvatud ehk mõned sõnavõtud, mis minu meelest ei olnud kuigi arukad ega konstruktiivsed, äh, ma pean siin silmas komisjoni sõnavõttu ja ma soovitaksin artiklit kolmsada kümme aluslepingust mitte liialt loominguliselt tõlgendada, me teame väga hästi, kuidas on sõnastatud ja mida see tegelikult tähendab. aga sellegipoolest ma näen, et siin tehakse suuri jõupingutusi, kolleegid püüavad äh, oma seisukohti üksteisele lähendada, et äh, Junckeri investeerimiskava saaks võimalikult kiiresti ellu viia. ma tahaksin ära märkida, et on väga huvitav kuulda sõnavõttudest, et äh, on väga oluline, et et tagada täiendavus, et tegemist ei oleks lihtsalt subsideerimisega, vaid toimuksid tõesti uued investeeringud, mida muidu ei oleks tehtud. ja mis puudutab äh, politiseerimist, siis ma loodan, et äh, komisjon ei pidanud silmas seda, et ühtse kriisilahendusnõukogu liikmed, kes eile kohtusid, et nemad on politiseeritud, ma loodan, et see ei ole komisjoni arvamus. ja ma usun, et par-, ja ma usun, et selles küsimuses on parlament hästi ühel nõul. lisaksin veel, mõelgem delegeeritud õigusaktide tähendusele, see tähendab, et me oleme delegeerinud volitused komisjonile selle äh, asemel, et õigusakti sisse kirjutada äh, midagi, nii et see ongi just nimelt politiseerumise vastane lähenemine. see on ju ka meie soov, me tahame paljud volitused teile delegeerida kui täidesaatvale võimule, me ei taha sisse kirjutada õigusaktidesse ähm, ebavajalikke sätteid, et vältida politiseerimist aga ma loodan, et äh, raportöör äh, saab jätkata oma väga head tööd ja ma olen veendunud, et tulemise, tulemuseks on äärmiselt tõhus Junckeri investeerimiskava ja et see viiakse ellu juba käesoleva aasta lõpuks. olen Robertoga täiesti nõus. meie kohtumine oli väga rikastav ja tänu tänasele koosolekule on meil kindlasti võimalik koostada tekst, mis äh, tagab tõhusa investeeringute fondi, mis saab olla toimiv juba sügisest ja ma loodan, et liikmesriigid tagavad meile pisut paindlikkust äh, rahastamise osas. loodan, et saame aasta lõpus vaadata, kuidas eelarve ülejääki, mis alati igal aastal olemas on, tagatisfondile selleks, et me ei peaks äh, hakkama läbi vaatama mitmeaastast finantsraamistikku. täna pärastlõunal kohtuvad raportöörid ja variraportöörid, et valmistada ette kompromissid. kohtumine toimub kell pool kaks ja järgmine ühiskomisjoni kohtumine leiab aset kahekümnendal aprillil. aitäh, et tulite ja uskugem oma võimesse luua tõhusat teksti. aitäh, koosolek on lõppenud.